otsustasid pärast arutelusid ja härra Riike ettepanekuid, mis puudutab ennetavaid tegevusi ja pilootprojekte, nad, et nad soovivad rõhutada nelja projekti. kõigepealt pilootprojekt eh, reisijate infosüsteemi lihtsustamise kohta ja piletiostusüsteemi lihtsustamise kohta. et lo-, loodaks üht, ühekeelne süsteem, ühtne. teine pilootprojekt puudutab kultuuripärandit turismivaldkonnas. see puudutab ka sotsiaal- ja jätkusuutliku turismi äh, rahastamist ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvest. komitee menetlus, koordinaatorid märkisid ka ära suvevaheaja äh, äh, enne suvevaheaega tehtavad otsused ja samuti märgiti ära, et komisjon, et me, komisjon otsustas ühtse Euroopa taeva asjus koordinaatoriks määrata härra Jarzembovski. ma ei tea, kas siis olnud, polnud veel teada sellel hetkel, et Saksamaa presidendi koht on vabanenud, võib-olla Georgi Arsembovski soovib sellele töökohale kandideerida. olgu see lühinali. igatahes härra Jarzembovski tegeleb siis ühtse taeva programmiga ja järgmiseks komisjoni, meie komisjoni koosolekuks on ta siia kutsutud. muud küsimused, koordinaatorid võtsid teadmiseks minu kirjad, mille ma saatsin volinik Kallasele transpordi rahastamise kohta meie komisjoni nimel ja see puudutas siis transpordi prioriteete komisjoni tööprogrammis. samuti saatsin kirja volinik Dajanile äh, õnnetuste kohta, mille läbi on kannatanud jalgratturid ja see on seotud põllumajandustehnikaga. ja siis saatsin kirja ka äh, president Puusekile selle kohta, et juuli täiskogul peaks transpordiasju arutama mõistlikul ajal, selle asemel, et neid laotakse umbes kell üksteist öösel. see on selline jätkuv probleem, mina olen siin parlamendis olnud üle kahekümne aasta ja transpordikomisjon on terve see aeg kurtnud, et nende küsimusi arutatakse alati öösel, samal ajal kui välisasjade, välis, välisküsimused, neid arutatakse alati päevavalges igatahes me üritame, et transpordikomisjoni arutelusid peetaks juulikuus ka mõistlikul ajal. koordinaatorid nõustusid ka, et järgmisel ko-, meie koosolekul peaks arutama öö, ähm, uusi öö, äh, reegleid kompromissmuudatusettepanekute ja hääletusnimekirjade tähtaegade kohta, seda seetõttu, mis juhtus eile. nii palju siis teadmiseks koordinaatorite koosolekust, kas on küsimusi? ei. siis suur tänu ja läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt, proua Jaala Senderi raport, mis valmis vaatamata troopiliste tormide, vulkaanipursete ja Kesk-Ameerika reiside, ta on jõudnud ikkagi siia kohale ja see raport tegeleb meritsi ja siseveeteedel eh, reisijad, reisivate inimeste õigustega. härra proua Jaala Sender, kõigepealt saate sellisena. suur aitäh! suur aitäh eh, ka selle eest, et te kõik olete olnud nii mõistvad ja nii arusaajad, sest eh, tõepoolest kui te olete mõnes delegatsioonis eh, kuskile missioonile läinud, siis ei arva te ometi, et eh, emake loodus ise paneb käe vahele ning te ei pääsegi enam tagasi. me käisime Guatemalal, kus inimestel on väga palju probleeme ja me loodame, et eh, nende probleemid varsti lahendatakse ning et eurooplased aitavad neid selles võttes äh, arvesse nüüd äh, meie tänast küsimust, siis äh, tahaksin selle kohta öelda, et me oleme pidanud arutelusid komisjoni ja nõukoguga, need on olnud väga viljakad ja samuti oleme pidanud läbirääkimisi variraportööridega. minu meelest oleme me saavutanud ka edu. esimees, palun kõigil olla vait. suur aitäh teile, esimees, ütleb proua raportöör, tõepoolest me oleme saavutanud edu, nagu ma juba ütlesin, ja see edu on meile kõigile oluline. me püüame täita oma eesmärki, milleks on tagada meerits- ja siseveeteedel reisijate õigused see puudutab näiteks kruiisilaevadel või liinilaevadel sõitmist ning äh, kordan veel kord üle, et selle raporti eesmärk on tagada äh, siseteedel ja meritsi reisijate õigused ja eriti pöörata tähelepanu liikumisraskustega inimeste õigustele. kõik, mida me oleme teinud siiamaani, on liikunud ühes suunas, ehk me siis püüame tagada neid õigusi, mida on kirjeldatud äh, juba kahes eelmises dokumendis, esimene neist siis puudutab äh, lennuliikluses äh, reisivate reisijate õigusi ning samuti äh, siis teine, teine raport, mis puudutab puuetega inimeste õigusi transpordisektoris. minu raportile on esitatud mitmeid parandusettepanekuid, mis samuti on edumeelsed ja mõnda neist tahaksin ma lähemalt selgitada mõned kolleegid ütlevad ikka veel, et kohaldamisala peaks sellel õigusaktil olema nii piiratud kui vähegi võimalik. ning mitmed muudatusettepanekud järgivad nõukogu ettepaneku joont, see on siis see, et tuleks välja arvata alused, millega reisib vähem kui kolmkümmend kuus reisijat ma tahaksin kolleegide tähelepanu sellele punktile juhtida sellepärast, et minu meelest tuleks meil võimalikult säilitada parlamendi äh, esimest, äh, esialgset arvamust, kuivõrd selle kiitis heaks ähm, lõviosa meie koosseisust äh, täiskogu istungil. ning toonases versioonis pooldati laiemat kohaldamisala, mis tähendaks seda, et hõlmatud on kõik alused, mis kannavad rohkem kui kahteteist reisijat ja ma palun kolleege jääda kindlaks sellele esialgsele versioonile. sest me oleme juba aktsepteerinud, et siseveeteede transport tuleks praegu välja arvata, kuivõrd valitseb kriis, seetõttu tegi nõukogu ettepaneku see välja jätta. ta tegi ettepaneku välja jätta mitmed erinevad alused, mis korraldavad transporti siseveeteedel, kuid äh, mina arvan, et ühest küljest tuleks siseveeteedel sõitvaid aluseid äh, küll kaitsta, kuid teisest küljest äh, tuleks igal juhul rakendada seda õigusakti kõigi aluste suhtes, mis, millega reisib rohkem kui kaksteist inimest, sest see tähendaks, et me tugevdame reisijate õigusi ja parandame nende tingimusi enne täiskogu istungit, kus seda küsimust hääletatakse, võin veel öelda järgmist. meil on õnnestunud äh, lahendada piletiküsimus ja paindlikkuse küsimus ning äh, me oleme vaadanud, äh, kuidas kaitsta nende reisijate õigusi, kelle liikumisvõime on piiratud. ja samuti oleme me kahandanud ajapiiri Ähm, tähtaega, mis tähendab seda, et reisijate õiguskindlus on nüüd suurem. parlament oma esimese hääle, esimese arutelu, esimese lugemise ajal, nagu juba öeldud, kiitis heaks oma esialgse versiooni ja tegi seda suurte, mm, suure häälteenamusega. ning seetõttu palun ma Transpordikomisjoni toetada seda esialgset seisukohta, sest kui te seda ei tee, ei ole meil lihtne hääletada muudatusettepanekud kaksteist kuni kuuskümmend viis aitavad tagada suuremat õiguskindlust ja ma arvan, et nendega meil mingeid probleeme ei ole. proua Pompau, ma olen teile väga tänulik. sest et Te olete läbi vaadanud äh, kõik meie esimesel lugemisel kokku lepitud punktid, kuid kahjuks ei saa ma olla nõus kõigi teie ettepanekutega, sest meil on vaja ikkagi läbirääkimistel laual, ähm, laua taga edasi liikuda ja mingit edu saavutada, seetõttu ma ei saa teiega kõikides äh, punktides äh, nõustuda, kuivõrd need läbirääkimised peavad jätkuma sellises vaimus, nagu nad on siiamaani kulgenud ma tänan teid, kolleegid, suurepäraste ja huvitavate ettepanekute eest, nagu ütlesin, on praegu käimas läbirääkimised, need on jõudnud väga huvitavasse faasi ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ähm, kuivõrd me oleme nüüd juba esimesel lugemise perioodist edasi liikunud, tahaksin, et te kiidaksite heaks muudatusettepanekud kaksteist kuni kuuskümmend viis ja ma loodan, et tänase päeva ja täiskogu istungi vahelisel ajal õnnestub meil jõuda kokkuleppele. suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua Wortmann-Kool! Eh, suur tänu, härra esimees! ma tahaksin kõigepealt südamlikult tänada proua Jaala Senderit. ta on teinud väga hea kokkuvõtte ja andnud meile ülevaate olukorrast. enne kui hakkan rääkima üksikasjadest, tahaksin teha mõned üldised märkused. rahvapartei toetab Euroopa tasandil lähenemist ja seda, et reisijate õigused pannakse paika Euroopa Liidu tasandil, seda kõikide transpordiliikide puhul, ehk siis ka meritsi reisijate puhul sama kehtib ka bussireisijate poole ja kolleeg Kantsen ju koostas ka raporti selle kohta. rahvapartei toetab seda lähenemist ja seepärast on ka proua Jaala Senderi raport meie fraktsiooni jaoks nii tähtis. sellest direktiivist on juba palju ja põhjalikult räägitud ka esimesel lugemisel ja ma meenutaksin proua Jaala Senderile, et meie rahvapartei fraktsioon oleme algusest peale nõudnud, et kinni peetakse proportsionaalsuse põhimõttest selle projekti puhul. mida ma selle all mõtlen? nimelt, et meil peab olema piisavalt paindlikkust, eriti peame arvestama väikeste aluste, väikeste ettevõtetega, mis teenindavad äh, lühikesi äh, Äh, distantse, mis suhtlevad otse oma reisijatega ja kus tihti on tegemist ajalooliste äh, väga vanade teelõikudega. ja me peame hoolitsema, et nendel ettevõtetel on võimalik oma tegevust jätkata. ja proua Jala Sender, te teate, et viimastel nädalatel oleme sellest väga palju rääkinud. oleme mitu korda istunud ühise laua taga mul on väga kahju, et nõukoguga ei ole jõutud kokkuleppele. mulle on jäänud mulje, et ka nõukogu on ebakindel, ka seal üritatakse jõuda ühisele seisukohale, samal ajal aga on vaja leida ka paindlikkust. paindlikkust on meil vaja kõikides liikmesriikides, kõikides regioonides, eriti just äh, väikeste laevaettevõtete puhul ja see paindlikkus peab olema kaasatud ka kompromissettepanekusse. mul on väga kahju, et siiamaani pole kokkuleppele veel jõutud. ja seepärast tuleb meil ka edasi läbi rääkida. seepärast äh,, härra esimees, toetame me peaaegu kõiki muudatusettepanekuid, mis on tehtud, kuid on üks küsimus, mis on väga tähtis, nimelt kellele kehtib see direktiiv, kas ettevõtetele, kas alustele, kus on kaksteist reisijat või kolmkümmend kuus reisijat? selles osas me ei ole äh, raportööriga nõus, sest meie arvates ei tagata piisavat paindlikkust ja seepärast oleme me raportööri muudatusettepaneku number kaksteist vastu. Äh, me tahaksime raportööri julgustada äh, et ta võitleks rohkem paindlikkuse eest ja seda siis ka nõukogu ees. ütlen seda ka sellepärast, et nõukogus on näha samasuguseid muresid nagu siin. tegemist on tähtsa küsimusega. ja sellepärast ma loodan, et muudatusettepanek number kaksteist ei leia koja toetust. suur tänu, proua Wortmann-Kool ja nüüd proua Bilbao, palun, teil on sõna Muchas gracias, presidente. Bueno, no... suur tänu, härra esimees. ma ei hakka siin üle kordama kõike, mida väga selgelt proua Ajala Sender juba seletanud on. koos nõukogu ja komisjoniga oleme me teinud väga suurt tööd viimastel nädalatel saavutamaks teatud ühtsus meie positsioonide vahel. kui vaadata neid muudatusettepanekuid, siis need peegeldavad meie kokkuleppeid, mida me oleme suutnud saavutada nõukogu ja komisjoniga. kõige problemaatilisem punkt on siin reisijate arv argumente me oleme kuulnud mitmesuguseid, ühelt poolt laevade suurus, teiselt poolt ajaloolised põhjused. kõikide nendega on ka proua Ajala tegelenud. kui see direktiiv rakendataks viiesaja miili suhtes, siis jääks siit välja laevad, mis transpordivad alla kahteteist inimest ma nõustun proua Ajala Senderiga, et me peaksime jääma kaheteist reisija piiri juurde. sest nii siin komisjonis kui variraportööride hulgas oleme me ju leppinud sellega, et kaheteist reisija juurde lõppotsus ei jää, aga me ei soovi ka, et see piirang jõuaks kolmekümne kuue reisijani. me oleme uurinud olukorda liikmesriikides, uurinud ka seda, millised oleks mõjud sellele sektorile, kui piiranguks on kaheksateist või kakskümmend neli reisijat, neid numbreid on mainitud ka meie kohtumistel nõukoguga. sellised on siis praegused alternatiivid, kui me jääme kaheteist reisija juurde, oleks see üsna kasulik, sest mõningad muud probleemid saab lahendada teiste artiklite läbi, nagu näiteks see viiesaja miili piirang. aga üks küsimus veel. tervishoid. me ei toeta seda, et tervishoiu küsimus siia sisse toodaks, et äh, tervis oleks põhjuseks, mille põhjal keeldutakse äh, pileteid müümast kehva tervisega või liikumispuudega inimestele me soovime sisse kirjutada võimaluse, et kui keeldutakse piletit müümast, siis seda turvalisuse kaalutlustel, mitte tervise tõttu. selle määruse eesmärgiks on ju kaitsta ka puuetega inimeste õigusi. me oleme vägagi teadlikud sellest, et aluseid on üsna keeruline kohaldada ka puuetega inimeste jaoks, aga see ei puuduta ainult laevu, vaid hotelle ja ükskõik milliseid avalikke asutusi. ja seda ma, ma sooviksin, et parlament ja see kom-, meie komisjon peaks ka silmas oma otsuste tegemistel. me oleme teinud kõvasti tööd esimese lugemise äh, äh, põhjal jõudsime me suurele häälteenamuseni ja loodetavasti läheb nii positiivselt ka praegu. suur tänu, härra Kraamer Roheliste nimel, ma tuletaksin teile meelde, et kakskümmend minutit ennem kümmet üritame me hakata hääletama. Michal. ma ei saa päris hästi aru sellest mõttekäigust, et me soovime siin puuetega inimeste õigusi kaitsta. me võtsime ka lennu- ja raudteereisijate jaoks vastu sarnase direktiivi ja siis me ei teinud mitte mingeid erandeid, me ütlesime, et puuetega inimestel peab olema piiramatu juurdepääs ja ülejäänud reisijad maksavad selle eest ja selle võrra võib tõsta hinda, kuna liikumispuuetega inimeste liikumisvõime on piiratud, teistel aga mitte ja toona olime me kõik ühel jõul muide, pärast Vietnami sõna oli USA kõikides osariikides reegel, et kõikides bussides peavad olema seadmed selleks, et liikumispuudega inimesed saaksid liikuda. muide, seda ei tehtud mitte sellepärast, et oli liikumispuudega inimesi nii palju, vaid nendest oli kahju. muide, USA-s oli lugu nii ja ma vaatasin, kuidas see oli võimalik ja nüüd mõtlen, et miks ei saaks Euroopa Liidus olla võimalik. siis need traditsioonilised trassid ja traditsioonilised alused, see on midagi täiesti muud, tegemist on kultuuripärandiga, seda me kaitseme ja seal ei ole vaja küll mitte mingeid muudatusi teha ja neid aluseid kohandada tänapäevastele tingimusele, me lihtsalt vaatame, äh, milline oli olukord siis ja muide toona liikumispuuetega inimesed ei saanud liikuda nende alustega, kuid see ei tähenda, et me hakkame tänapäeval seda võrdleme väikeste aluste või väikeste rongidega, see on ju täiesti mõttetu. meil on olemas oskusteave ja kõige tähtsamaks on reisija, mitte aga lühiajaline materiaalne kasu. ja ma olen veendunud, et kui see läbi surutakse, siis muudetakse see võimalikult kiiresti. me ei saa mitte alati öelda, et rongiliiklus on see, millega me kõige vähem arvestame. sellepärast olen muudatusettepaneku poolt ja äh, ja leian, et me ei tohiks selle vastu hääletada. E suur tänu ja härra Epping ECR fraktsiooni nimel, aga ta ei soovi sõna saada. siis härra Kuun, palun. Ich glaube, wir sollten die äh, Debatte doch sehr ver- ma arvan, et me peaksime seda arutelu asjalikuks muutma, eriti siis, kui me räägime transpordist siseveekogudel või ka reisijatest kaksteist kuni kolmkümmend kuus reisijat siis alusel. kõik, kes on elanud mere ääres, teavad väga hästi, et äh, olgu siis tegemist mere või järvega, siis korraldatakse päevareisi ja et need ettevõtted võitlevad iga üksiku reisija eest ja tegemist ei ole reisidega, millele müüakse pileteid kolm kuud ette, vaid pileteid müüakse seal kohapeal. et ma arvan, et äh, tihti on tegemist väikeste ettevõtetega, mis äh, muu tegevuse kõrvalt äh, pakuvad siis laevareise ja üritavad oma reisijatele parimat pakkuda. Nad katsuvad äh, teenust pakkuda nii hästi kui võimalik ja tavaliselt ei võta riske, eriti siis, kui võib juhtuda, et äh, et ei saada teenust pakkuda ohutul viisil ma arvan, et siin mängib väga tähtsat rolli hoopis ettevõtte suurus ja see, millises valdkonnas reisijateveoteenust pakutakse. ja seepärast arvan mina, et nõukogu ehk siis tegelikult transpordiministrid, kes seal selle küsimusega tegelevad, mitte põhjuseta ei nimetanud seda kolmekümmend kuut reisijat. ärgem hakakem siin sülitama vanasse kaevu, enne kui uus valmis pole. ja meie nüüd ei peaks andma väljapoole sõnumit, et meie soovime reguleerida reisijate vedu alates kaheteistkümnest reisijast seepärast oleksin väga ettevaatlik ja leian, et peaksime lähtuma kolmekümne kuuest reisijast. sest tegemist on karmide tingimustega, ette on nähtud ka hüvitised, kui tingimustest kinni ei peeta. see on samamoodi nagu lennuliikluses või rongiliikluses, aga tegemist on täiesti teistsuguste dimensioonidega kui me vaatame, muide, härra Kraamer, ka teie mm, teate, et Berliini Spree jõel või väikestel järvedel sõidavad laevad ja te tahate nüüd äh, kõikide nende laevafirmade töö lõpetada, nii et olgem realistlikud. poliitika peab siiski vastama reaalsusele ja ma olen vägagi selle poolt, et igaüks teist mõtleb veel kord järele, vaatab, milline on olukord kodus, läheb väikeste laevaettevõtete juurde ja küsib nende käest, mis saab siis, kui sa pead hüvitust maksma sellepärast, et müüsid pileti laevareisijale, aga tuul oli liiga suur, sul ei olnud võimalik välja sõita, perekond rõõmustas äh, reisi eest see reisijaga ära ja nüüd sa pead neile maksma hüvitist kolmsada eurot. vaadake, mis nad teile vastavad, mõelge selle peale, palun, aitäh! suur tänu, härra Kuhn! härra Van Dalen! ja dank u wel, voorzitter. Suur tänu, härra esimees. Härra esimees, ma olen ka selle poolt, et liikumispuuetega inimestele tagatakse rohkem õigusi. kuid härra Kraamer, õnneks meil ei ole siin Vietnami sõja veterane Euroopas. ja teiseks, kui te räägite Vietnami sõja lugu, siis te peaksite rääkima ka selle loo teist osa, mida ma teilt kuulnud ei ole. nimelt, et Te peate sadadele tuhandetele töötutele selgitama, miks nad oma töökoha kaotavad. ma olen tihti inspekteerinud ajaloolisi laevu ja nendel laevafirmadel ei ole võimalik äh, maksta laevade ümberehitamise eest, kui me räägime kolmekümne 30 kui me lähtume kaheteistkümnest reisijast, siis lähevad väga paljud inimesed tööst ilma ja seda majanduskriisi ajal see on see osa loost, mida te ei rääkinud, räägin seda teile täna nüüd ise ja sellepärast äh, toetame muudatusettepanekut kolmkümmend neli. suur tänu, härra Van Dalen. tahaksin ka ise öelda paar sõna, enne kui saab sõna proua Jeeger. Debate's been very interesting, has been and I thank Mrs Ayala Sender with the arutelu on olnud väga huvitav, suur tänu härra proua Ajala Senderile, et siin on ka lõpuks transpordikomisjonis kired lõkkele löönud. tooksin välja ühe aspekti, ma arvan, et meil peaks olema siin tasakaal reisijate õiguste, eriti puuetega reisijate õiguste ja uute õigusaktide paikapanemise vahel, sest iga uus õigusakt on midagi väärt ainult siis, kui ta on ka ellu rakendatav. mina olen siin nagu kits kahe kuhja vahel. ma nõustun härra Kraameriga, et me ei saa ju öelda, et liikumispuuetega inimesed meid lihtsalt ei huvita, sest laeva ümberehitamine võib olla keeruline eriti kui näiteks on tegemist mingisuguse ajaloolise alusega. aga härra Kuunil on samuti õigus, sest me peame olema siin realistlikud selles osas, et kas meie uued õigusaktid on ellurakendatavad ja ka ja kas selleks piisavalt raha on. mis puudutab neid ajaloolisi laevu, siis mina tunnen eelkõige raudtee poolt siin äh, äh, pärandi äh, külje pealt. ma ei tea küll, et ükski vana rong oleks suutnud endale äh, et, et üks, ükski vana rong ei oleks suutnud ennast ümber ehitada, et liikumispuuetega inimesed samuti sinna pääseksid. see on kaasa toonud ka selle, et on seal rohkem külastajaid. me peame lihtsalt ka leidma vanade laevade puhul uusi võimalusi, kuidas sinna rohkem inimesi meele, meelitada. aga see on jah, tõesti võtmetähtsusega küsimus. proua Aiekla. suur tänu, kõigepealt tuleb kiita meie esimeest äh, tema tarkuse eest, ka meie komisjon üritab äh, sama liini järgida. ma tahaksin kõigepealt äh, tänada teie transpordikomisjoni selle eest, et soovitakse kaitsta reisijate õigusi, samuti tuleb kiita raportööri ja variraportööre. nii nõukogu kui parlamendi poolt võib täheldada suurt soovi kokkuleppele jõuda ja loodetavasti ennem täiskogu hääletust kokkuleppele ka jõutakse meie jaoks on siin kaks peamist probleemi. kõigepealt kohaldusala, mis on aruteludes väga prominentsel kohal. komisjon soovib, et reisijate õigusi kaitstakse võimalikult ulatuslikult, see tähenda-, seetõttu me oleme pannud piiriks kaksteist reisijat, me teame, et nõukogu soovib kolmekümmet kuut ja jällegi arvatavasti äh, kõige targem on leida mingisugune kuld nende kesktee. peame ära ootama ka jällegi teie täiskogu hääletuse. aga tuleb veel kord rõhutada, et kohaldusala on ääretult oluline meie jaoks ja see peaks olema võimalikult ulatuslik. me soovime ka kaasa aidata kompromissidele jõudmisele selles valdkonnas. teine probleem puudutab tervist. komisjon mõistab, et laevadel, eriti kruiisilaevadel, peaks olema mingisugune õigus otsustada keelduda piletite müümisest tervislikel põhjustel. aga me mõistame ka parlamendi muresid ja seetõttu arvame me, et lahendus peaks olema mittediskrimineeriv ja seetõttu viime me sisse uue, uue artikli üks A, et kaasataks kõik reisijad aga laevadel on õigus tervislikel põhjustel piletite müümisest keelduda üksikjuhtudel, kui laevad lähevad rannikust nii kaugele, et ei ole võimalik ähm, anda arstiabi. ma rohkem siin aega ei hakkaks kulutama, tahaksin veel kord korrata, et komisjon äh, soovib edaspidigi vahendada komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahelisi läbirääkimisi, jõudmaks ka kokkuleppele. me usume, et kui mõlemad pooled teevad veel natukene pingutusi, siis leidakse ka lahendus. probleemiks on just see kohaldusala ja ma tõesti anun teid, et te enne neljanda juuli hääletust jõuaksite ka omavahel kompromissile. suur tänu, proua Jeegle et te selle nii hästi kokku võtsite, proua Jaala-Sender. suur aitäh! suur aitäh ka kolleegidele ja komisjonile märkuste eest ja ma tahaksin teile südamele panna, eh, täpsemalt siis neile, kes ütlevad, et raport ei ole piisavalt paindlik. ma tahaksin teile südamele panna järgmist siseveeteede küsimus on ikkagi hõlmatud ja nõukogu ettepanekud viiesaja meetri, viiesaja meetrise äh, vahemaa kohta on samuti sees ja ma tahaksin, et te selle heaks kiidaksite. ma võin äh, omalt poolt heaks kiita nõndanimetatud äh, Saksa muudatusettepanekud Äh, mis puudutab viitsadat meetrit äh, ning äh, ma usun, et sellega on piisav kaitse ka tagatud. lisaks sellele tahaksin ma üht-teist öelda neile kolleegidele, kes on esitanud kompromisse ähm, reisijate arvu osas, mis siis võiksid varieeruda kaheteistkümnest kolmekümne kuueni Te teate, mida pakkus nõukogu, te teate, kuidas on kulgenud läbirääkimised, tegelikult äh, on äh, nende tulemus mõnikord lausa ette teada. kuid äh, asjaolu, et Euroopa Parlament ning mõned meie fraktsioonidest on oma seisukohti muutnud võrreldes parlamendi esimese lugemisega, siis see on kummaline, kuivõrd see esimene lugemine toimus kahe tuhande üheksandal aastal, eelmisel aastal ning valdav osa meist kiitis äh, kiitis ju teksti heaks, ka ALDE kolleegid olid selle poolt. me teame, et nõukogu oli nõus laiendama direktiivi kohaldamisala. kuid need fraktsioonid, kes kahe tuhande üheksandal aastal olid tekstiga nõus, paistavad nüüd olevat oma seisukohast taganenud ja ütlevad, et ka nõukogu on oma seisukohast taganenud lubage endale meelde tuletada, et see probleem, mida me täna arutame, ei puuduta ju ainult äh, liikumispuuetega inimesi, mitte ainult neid, äh, kes on saanud äh, mõne vigastuse või kes on ehk lihtsalt haiguse tõttu piiratud liikumisvõimega, see puudutab kõiki reisijaid. me tahaksime liikuda õiges suunas ja tahaksime tagada piisava paindlikkuse, mis selles paketis tegelikult on olemas. ja seetõttu tahaksime, et te võtaksite vastu mõistlikud reeglid, keegi ei soovi teha drastilisi suuri muudatusi. mis puudutab meresektorit, siis äh, siin tuleks anda väike tõuge. tegemist ei oleks radikaalse muudatusega, vaid järk-järgulise muutusega. samas tahaksime, et kohaldamisala oleks võimalikult suur Euroopa kodanikud Euroopa rahvastik vananeb kiiresti. ning ähm, turismisektoris ka hakkab kaduma töökohti, kui inimesed ei saa reisida rongide, laevade või lennukitega. me teame, me teame, et teatud punktides lähevad meie seisukohad ilmselt ka kokku. aga kui me aktsepteerime nõukogu ettepanekut siis tegelikult ei tee me ehk hästi, sest nad esitavad alati seisukoha, mida tuleks äh, ka arutada, mis ongi ette nähtud edasi, edasisteks läbirääkimisteks. piiratud liikumisvõimega inimesed ja teisedki reisijad on palunud võimalikult laia kohaldamisala ja igasugused muudatusettepanekud, sealhulgas kuulus Saksa ettepanek, on äh, ju mõeldudki selleks, et tagada suurem paindlikkus. seega veel ükskord ütleksin, et jääme esimese lugemise seisukoha juurde Mm, sest seda soovivad reisijad, seda soovib sektor. me nägime ka lennuliikluse ja maismaatranspordi puhul, et äh, sektor on ennast kohandanud vastavalt sellele, mida Euroopa Parlament äh, teha palus ja mingeid töökohti ei ole kaotatud. vastupidi, töökohtadega on kõik korras, äh, rohkem reisijaid reisib nüüd lennukite ja bussidega ning seetõttu palun teid veel kord kiita heaks minu, meie muudatusettepanekud kaksteist kuni kuuskümmend viis ning jääme ootama läbirääkimiste edasist kulgu. suur aitäh, ütleb härra esimees. ma äh, teatan teile rõõmuga, et me hääletame kohe praegu, täna ja täiskogu istungil läheb see küsimus juulikuus. nüüd siis äh, palun teid äh, minna edasi järgmise päevakorrapunktiga ja selleks ongi hääletamine härra Kantsoni raport on esimene, kuid enne kui me hakkame hääletama, palun teil kontrollida, kas teie hääletuspuldid töötavad. kui kõik on valmis, siis on testhääletus alanud. nüüd on see lõppenud. vabandust, see on veel avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. suur aitäh. tegemist ei ole siin mingi probleemiga. kuigi Rahvaparteil on üks hääl üle So if you could sort that one out, Macho, as to who's not voting. kui proua de Vereira ka hääletab, siis on teil juba kaks häält üle. olgu. Right, can we start with the alustame siis nüüd päris hääletusega We'll start with amendment 10. muudatusettepanek kümme, tegemist on siis härra Kanšani raportiga, artikkel kaks, paragrahv kaks, muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? üksteist, raportööri ettepanek, seda tuleks hääletada koos äh, muudatusettepanekuga üks vastavast äh, ähm, põhjenduspunktist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. mis siis edasi saab? ettepanek kaksteist. jälle raportööri oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmteist kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm langevad ära, seega neliteist. neliteist on osade kaupa hääletamine, kolm osa. esimene osa. esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. teine osa, see on siis äh, viie kustutamine, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmas osa ja kuus kustutamine, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ma ei tea täpselt, miks see osade kaupa hääletama, hääletamisel läks, kuid olgu. kõik hääletasid nagunii ühtemoodi kõikide osade asjus. artikkel kaks kuuskümmend neli, Bradburni ettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? viisteist, raportöör, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? kuuskümmend viis, langeb ära, kuuskümmend kuus vabandust, ütleb härra esimees, kuuskümmend viis ei lange ära, kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kuus ja kuuskümmend seitse, kes on poolt? Need on kõik äh, identsed ettepanekud. kuuskümmend kuus kuni seitsekümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. seitsekümmend üks kuni seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. seitsekümmend viis, Uulmer, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuusteist ja seitseteist ning kaks, kõik need korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksateist raportöör Mm, selle, samasugune on seitsekümmend üheksa ning hääletusel läheb see koos parandusettepanekuga neli, kes on poolt. vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist koos muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksakümmend, proua Maisner, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kaheksakümmend üks, Ulmer, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud kakskümmend üks, kakskümmend üks on järgmine raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksakümmend neli langeb ära, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend, kaheksakümmend viis langeb ära, kakskümmend viis, raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend seitse, härra Ferber, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa härra Bradburn, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksa, kakskümmend seitse raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend proua Maisner, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend üks härra Ulmer, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmkümmend raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kaks langeb ära, kolmkümmend kaks raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kolm, Ulmer, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend neli osade kaupa hääletamine, kaks osa. esimene osa kustutada sõnad assistance to find ja teine osa kõik muu. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud ja teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend kuus saame hääletada. kes on poolt? vastu? erapooletuid? peame kontrollima, esimest korda peame kontrollima, üheksakümmend kuus Serakiani muudatusettepanek hääletus on alanud. artikkel kakskümmend üks ja muudatusettepanek üheksakümmend kuus rahvapartei, teil on kolm häält üle. ECR, you have. ECR, teil on üks hääl üle. Or do we do now just take them off? Yeah, they must take them off. Can you take, can the PPE e take? rahvapartei fraktsioon ja äh, ECR, palun võtke vastavalt kolm ja, äh, ja siis üks valimiskaart masinatest välja. ECR, te olete seda teinud, Rahvapartei fraktsioon, teil on ikka veel kolm häält üle. You know, plus... nüüd on üks hääl üle. ma arvan, et koordinaator peaks ennast ohverdama, eks ole ju nii nüüd siis on kõik korras ja hääletus on lõppenud. nelikümmend üks äh, hääletajad kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, seega vastu võetud. jõudsime edasi. edasi üheksakümmend viis, üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmkümmend kolm langeb ära, kolmkümmend neli, kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend seitse, seetõttu langeb ära üheksakümmend kaheksa, proua Maisner, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmkümmend viis langeb ära, sada, sada, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud sada üks sada üks, see on lisatud, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. üheksakümmend üheksa langeb ära. nelikümmend osade kaupa hääletamine, kaks osa. esimene osa kustutada sõnad in accordance with national law. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. ja teine osa, kõik muu, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend seitse, raportöör, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolm langeb ära sest äh, neljakümnenda muudatusettepaneku teine osa võeti vastu. seega siis nüüd kolmkümmend seitse artikkel kolmkümmend, kolmkümmend kaheksa artikkel kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada neli, lisand, äh, lisatud, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud artikkel kolmkümmend kolm, ettepanek sada viis, Bradburn, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. sada kuus, härra Ferber, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. nelikümmend üks, raportöör, muudetud suuliselt, algab sõnadega facilities on poolt, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. nüüd lähme me neljakümne üheksanda juurde. põhjenduspunkt äh, üksteist ja muudatusettepanek nelikümmend üheksa ülejäänud jäävad vahele, sest need on hääletatud juba koos eelmiste muudatusettepanekutega. seega nelikümmend üheksa. põhjendus punkt üksteist. Danelis, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. viiskümmend tuleb hääletada, lisandusena, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaks, Lichtenberger, kes on poolt? vastu, erapooletuid, seda kontrollime elektrooniliselt, viiskümmend kaks, ma arvan, et see on tagasi lükatud, kuid me kontrollime Lichtenbergi muudatusettepanek, et äh, hääletus on alanud rahvaparteil on üks hääl üle. suur aitäh, Matju. kui kõik on lõpetanud, siis on hääletus suletud. viisteist poolt, kakskümmend kuus vastu, seega tagasi lükatud. kuus. kes on poolt? kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud. ma näen, et inimesed hakkavad väsima, kuid kahjuks on meil veel palju hääletada. järgmine langeb ära, ehm, ülejärgmine on seitsmes, raportöör seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa, seda hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. järgmine langeb ära, viiskümmend kuus, härra Koosa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ning lisatud veel viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ning nüüd paneme hääletusele kogu resolutsiooni projekti, hääletus on alanud. PPE one too many again rahvapartei fraktsioonil on taas kord üks hääl üle. suur aitäh teile, hääletus on lõppenud. nelikümmend hääletajat, kolmkümmend kuus poolt, vastu mitte kedagi ja neli erapooletut. seega õnnitleme härra Kantšeni, raport on vastu võetud. Switch of modes. Change of operative vahetame transpordiliiki, vahetame teenusepakkujat. Boat and bargeman arrives. Ready to go? okei okay.. nii, kas olete valmis järgmiseks artik- äh,, lõige kaks, muudatusettepanek kuuskümmend kolm. kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist ja kuuskümmend viis on identsed, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seda, kaksteist ja kuuskümmend viis hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kuusteist vastu, kuus erapooletut, vastu võetud. ikka veel hääletame kuuekümne viiendat muudatusettepanekut, proua Wortmann-Kool, see on lisand, kes on poolt proua Wortmann Kool. Um, ma ei ole nõus, et tegemist on lisandina, ma tahaksin, et me hääletame terve lõike üle, terve muudatusettepaneku üle, sellepärast et äh, ka kuuskümmend kuus on kaasatud, nii et ma ei ole teiega nõus. jah, kuulasin teid ära ja annan teile nõus, et seda ei saa teha kuna muudatusettepanekud kaksteist ja kuuskümmend viis on lisandid, sest kuuskümmend viis muudab täiesti, olgu siis jätame lisandiks, aga teeme selle nagu lisandi, ütleb ka härra esimees. nüüd lisandina proua Wortmann Koolimaa, kes on poolt, kuuskümmend neli lisandina, kes on po-, vastu, erapooletu, tagasi lükatud I can it's amendment 13 and 66 to kolmteist ja kuuskümmend kuus koos. kes on poolt? kes on vastu? erapooletu? kontrollime. kolmteist ja kuuskümmend kuus. ja hääletus on alanud. E, rahvaparteidel on jälle üks hääl üle Thank you, Mr Tartarelli and vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist ja kuuskümmend seitse on identsed, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend ja seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks ja seitsekümmend kolm on kõik identsed, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. vastu võetud. Next will be a vote of confidence järgmiseks äh, hakkame me hääletama seitsekümmend üheksat, kes on poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida, seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. Everybody voted, vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud So seventy eight, eighteen, eighty one fall. seitsekümmend kaheksa, kaheksakümmend, kaheksakümmend üks kukuvad ära, kaheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kas saame kontrollida kaheksakümmend kahte, elektroniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, viisteist vastu, üks erapooletu. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletu. kontrollime kaheksakümmend kuut, kes hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa on ühesugused, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletu. kontrollime üheksakümmend ühte, üheksakümmend üks, hääletus on alanud. I think you've all worked out why I'm checking it. ma arvan, et te olete aru saanud, miks ma kontrollin. hääletus on lõppenud. kolmteist poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletu. kas saame kontrollida, üheksakümmend kahte, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, üksteist vastu, vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu ma arvan, et on tagasi lükatud, kuid seda tuleb kontrollida, üheksakümmend kaheksa härra Bradbanilt ja härra Eppingilt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. kakskümmend raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm osade kaupa, esimene osa alates sõnadest on request ja teine osa muu, kõik muu, ülejäänud esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, teine pool, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kukub ära, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud pöörame lehekülge, hingame sisse, sada üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada üks elektrooniline kontrollhääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. sada kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus raportöörilt hääletame sõnu if possible lisandina, kes on poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime kakskümmend kuus lisandina. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks ta-, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse raportöörilt, äh, lõige üksteist. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolm lisandina kus räägitakse kruiisilaevade erandisest, erandist reserveerimise ajal, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu. kas see on vastu võetud? vastu võetud. sada viis proua Pilbalt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuus, sada seitse on identsed, nii et koos, kes on poolt, vastu erapooletu. kas saame kontrollida elektrooniliselt seda kuutsada seitset, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, sada kaheksa, kes on poolt? ja sada kuus võeti vastu. kakskümmend kolm, kaheksateist vastu. sada kaheksa härra Fleckensteinilt, kes on poolt. vastu. erapooletu. kas saame kontrollida sada kaheksat? hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. kakskümmend üheksa raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli kogub ära seetõttu, kolmkümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaksteist kahes osas esimene osa üheksakümmend minutit, teine osa ülejäänud, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse on kaetud saja kaheteistkümnenda muudatusettepanekuga, sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletu. kas saame kontrollida sada neljateist elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu vastu võetud, sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, kas saame seda kontrollida elektrooniliselt? proua Wortmann, kooli muudatusettepanek sada seitseteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks, mis on seotud seitsmendaga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist osade kaupa kahes osas esimene osa, kus räägitakse terminaliteenuse pakkujatest, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt ja nelikümmend kuus langeb hoopis ära, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud põhjenduspunkt kuus, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida viitekümmet kaheksat, proua Lichtenbergilt hääletus on alanud, ma arvan, et on vastu võetud, aga kontrollime inimesed väsivad ja ei jõua kätt üles tõsta, hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse. peame hääletama ainult teise osa üle. ei, siiski terve muudatusettepaneku üle, osade kaupa esimene osa kus räägitakse sellest informatsioonist ja piletite väljastamisest ja edasi teine osa siis. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks kukub ära, kuuskümmend kaks, härra Kuusak, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõplik hääletus, hääletus on alanud. Has everybody voted? The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, üks vastu, seitseteist erapooletut, vastu võetud, palju õnne äh, proua Jaala Senderile. Right, what's this? Mrs de Verac. Mrs de Verac's report next. proua de Veraki raport Okay, folks, we ready to carry on? kolleegid, jätkame. Some compromise through uh, an oral amendment in the okay. annex. All right. A and B. We have some compromise amendments here. meil on siin ka mõningad kompromissmuudatusettepanekud ja suulised muudatusettepanekud, mis on üsna keerulised. üritame nendega hakkama saada. kõigepealt kompromiss üks artiklile üks kas kõik on valmis? kes on kompromiss ühe poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend seitse Marineskul poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus Tsikault poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa Marineskult poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks on identsed, kes on nende poolt vastu, erapooletud vastu võetud. olgu, kontrollime. paluti kontrolli. hääletus on alanud. üks Rahvapartei hääl on üle, Mati jällegi, suur tänu, hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, viisteist vastu, üks erapooletu esimehe silm on endiselt selge. üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli härra Marineskult poolt. vastu? erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis härra teatud Grandes Pascalilt, kes on poolt. vastu erapooletud. kontrollime. üheksakümmend viis De Grandeselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa. identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist on tagasi võetud, üheksakümmend üheksa tuleb seetõttu hääletada, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kaks suulise muudatusettepanekuga. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm mitmes osas hääletus, esimene osa kuni turvalisuse juurdlustele ja teine pool siis ülejäänud, kes on poolt vastu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Te ei hääleta just eriti aktiivselt, ma tean, et see on üsna keeruline, aga veel keerulisem on, kui keegi ei hääletagi. teine osa muudatusest sada kolm, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. sada neli proua Lichtenbergerilt lisana, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis langeb ära, sada kuus härra Vandarelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuu, sada seitse härra Marineskult poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa on sarnane muudatusega kaks, see on lisasega poolt vastu, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme langeb ära, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud härra Manescu, ma eeldan, hääldas oma muudatuse vastu poolt ikkagi, jah? sada üksteist kahes osas, esimene osa kui võrgustiku koordinaator või esimees ja teine osa ülejäänud siis. esimene osa saja üheteistkümnest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend on tagasi võetud kolmkümmend üks raportöörilt, artikkel üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist Provotsi kaudu, kes on poolt? vastu erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks lisana, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli. hääled, kas võime sada kakskümmend neli kuni sada kakskümmend seitse koos hääletada? tore, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend ja sada kolmkümmend üks koos, kes on poolt. vastu, erapooletud, kontrolligem. sada kolmkümmend ja sada kolmkümmend üks hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, üheksateist vastu, need on vastu võetud. nelikümmend langeb ära, sada kolmkümmend kaks langeb ära, seega nüüd sada kolmkümmend kolm kahes osas. esimene osa kuni, mida on lubatud avalikustada ja teine osa langeb nii või naa ära, sest me oleme saja kolmekümne vastu võtnud, seega hääletame ainult esimest osa. sada kolmkümmend kolm esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus lisana, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse ka lisana. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend ja sada nelikümmend üks on identsed, kes on nende poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli langeb seega ära, neil sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena sada nelikümmend kolm. ja sada nelikümmend neli lisana, kes on poolt. vastu, erapooletud, kontrolligem. sada nelikümmend kolm, sada nelikümmend neli lisana, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud sada, sada nelikümmend viis ka lisana, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, nelikümmend seitse langeb ära me hääletame saja neljakümne seitsmendat, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. seega nelikümmend seitse langeb ära. tegelikult on see tagasi võetud nii või naa. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt. vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada viiskümmend härra Marineskult. võib-olla teil läheb nüüd õnneks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa kuni viiskümmend kaks koos, sest see on, puudutab kõik ühte sama asja. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks kolmes osas, esimene osa Euroopa Liidu lennufirmad, teine osa võimaldada enne õhku tõusmist ja kolmas osa siis ülejäänud. esimene oleks on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis. kontrollime, kui te nii väga soovite. sada viiskümmend kolm härra Van Darlilt. hääletus on alanud. Everybody voted, vote is closed. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, ma ju ütlesin teile. kakskümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud viiskümmend viis. see on keeleline muudatus, seega viiskümmend kuus. proua, tule ära. muudatus viiskümmend kuus, ma tahaksin teile meelde tuletada, et siin soovitakse, et oleks olemas mingi kontaktisik õnnetuste puhul, keda toetaks ka Euroopa Andmekaitseamet see puudutab siis isikuandmete kaitset. olgu, raportöör selgitas küsimust, muudatus viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada vi-, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse on tagasi võetud, sada 100 viiskümmend seitse järgmisena. kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrolligem. sada viiskümmend seitse proua Alvareselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number kolm saja kuuekümne esimesele härra Marineskult, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa, teine osa, sest esimene osa langeb ära, sest sada kaks, sada kuuskümmend võeti vastu. teine osa siis, see kriisiolukorra plaan, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm langeb ära, kuuskümmend raportöörilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis koos, kui teile sobib. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli kuni sada kuuskümmend seitse. kas tohib koos hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? sada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend härra Marineskult. siin teie hea õnn vist lõpeb. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud esimene osa kuuekümne üheksandast on, langeb ära, ära langenud, seega teine osa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga kontrollime, sest keegi eriti ei hä viitsinud hääletada. teine osa kuuekümne üheksandast hääletus on alanud, esimene osa langeb ära, seega teist osa hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kaheksa poolt kolmkümmend kaks vastu tõesti tagasi lükatud. aga umbes kolm inimest ainult hääletasid ennem, ma lihtsalt annan teile sellest teada. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm langeb ära, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend kaks langeb ära, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli langeb ära, seitsekümmend neli langeb ära, seitsekümmend viis järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime, seitsekümmend viis, hääletus on alanud. vist tagasi lükatud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kaheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, see on tagasi lükatud. viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus kuus, seitsekümmend kuus ja seitse, kas võib koos võtta need? jah? kes on poolt? vastu? vastu võetud. seitsekümmend kaheksa langeb ära, seitsekümmend seitse lisana, kes on poolt? kontrollime. seitsekümmend seitse lisana. hääletus on avatud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. First part of seventy nine falls, second seitsmekümne üheksanda esimene osa langeb ära, teist osa hääletame lisana, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahe, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa kuni infoallikateni, ülejäänud on teises osas, esimene osa poolt. vastu, vast-, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa, palun. kaheksakümne teisest hääletus on alanud Has everybody voted, including the frog in the green group? kas ka roheline rohe, rohe, konn roheliste fraktsioonis on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmteist langeb ära, kaheksakümmend neli vastu võetud. lõpphääletus. hääletus on alanud. nelikümmend üks poolt, keegi vastu ei ole, üks erapooletu vastu võetud. palju õnne, proua De Verak! ka õigusloomeline resolutsioon tuleb ära hääletada. tehkem siis seda. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. sama tulemus kolmkümmend üheksa poolt, üks erapooletu ja keegi vastu ei ole. veel kord palju õnne, proua Liberak. tehke kiiresti. härra esimees, ma tean, et meil on veel teisigi hääletusi, aga kella üheteistkümnest algab selle raporti asjus triloog, niisiis ma paluksin meie komisjonilt mandaati et koos variraportööridega saaksime me eesistujaga läbi rääkida selle üle, mille me just praegu vastu võtsime. kui me jõuame kokkuleppele, siis anname teile tulemustest teada kahekümne teisel juunil ja siis näeb, milline on triloogi tulemus. jah, sellega ei ole meil mingisuguseid probleeme, teil on mandaadi komisjonilt olemas, teil on komisjoni hääletustulemus, teie ja variraportöörid saate nõukoguga selle põhjal edasi läbi rääkida järgmine päevakorrapunkt, härra Kroši raport. Ready to go? Okay, colleagues. First vote is on block one esimene hääletus siis kõik korraga, üks kuni kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. teiseks kompromissettepanek üksteist. kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend neli, siin tuleb olla kannatlik, härra Vandaleni oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt, arvan, et on vastu võetud kuuskümmend neli, hääletus on alanud. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kaheksateist poolt kakskümmend üks vastusega tagasi lükatud kuuskümmend kuus on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. seitsekümmend ja seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud Has everybody voted? ALDE has one too. kui kõik on hääletanud, siis kontrollime, jälle on üks hääl üle, kuid nüüd on hääletused lõppenud. kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, seega vastu võetud. kompromiss neliteist. kes on poolt? vastu? erapooletuid ja vastu võetud kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kaheksakümmend kolm proua Lichtenberger, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid ja vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud, üheksakümmend seitse Has everybody voted? Vote is closed. hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa. Albertini, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid ja tagasi lükatud. sada, kes on poolt? vastu erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt sada. Fidanza ettepanek sada, hääletus on alanud. One hundred. Has everybody voted? Votes is. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend kuus vastu, seega tagasi lükatud. sada kaks. kes on poolt? sada kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada kümme Hannes Plašat, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt. sada kümme hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend üks vastusega tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime sada kolmkümmend. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa. kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu erapooletuid kontrollime elektrooniliselt, sada kolmkümmend üheksa hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. üks äh,, neli, null, sada nelikümmend vandaalen, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend üks. suulise parandusettepanekuga, mis on härra El Kadraui oma. härra esimees, suur aitäh! ma tahaksin küsida, milline see L-kaadra äh, raport äh,, ettepanek on, ma ei saa mitte midagi öelda, enne kui ma tean, mis on selle tekst. milles seisneb selle ettepaneku sisu? eile või siis ka üleeile ma palusin, et ühte kompromissettepanekut hääletatakse osade kaupa ja mulle öeldi, et ei saa. aga nüüd me räägime kompromissettepanekust kakskümmend üks, kus on suuline parandusettepanek, mida me ei tunne, kuigi see meid mõjutab. ja minu meelest ei saa asju niimoodi jääda nii et äh, ma soovin, et äh, me jätaksime selle teksti complete market opening ehk siis ei arvestaks seda suulist parandusettepanekut. suur aitäh! ma olen nõus sellise suhtumisega. me peame vaatama kompromissettepanekuid võimalikult äh, laialt, kuid samas oleme me vastu võtnud Saidi ettepaneku nii et ma arvan, et me peaksime leppima selle menetluskorra. menetluskord on tegelikult kõigile selge, kui suulist äh, ettepanekut vastustatakse, siis seda ei saa aktsepteerida, seega kui äh, te leiate, et me ei võta seda vastu, siis me ei võta seda vastu. ma arvan, et me peaksime seda küsimust äh, selgitama, me peaksime ütlema, et me lubame seda suulist ettepanekut, aga sellisel juhul me hääletame osade kaupa, kas te oleksite sellega nõus? ma olen nõu pidanud ka variraportööriga ja ma leian, et kui Helga äh, Traui suulist ettepanekut äh, võtta nii-öelda lisandusena, siis ma olen nõus, siis ma võin seda toetada. said? said? ma olen sellele küsimusele mõelnud. ja ma leian, et et see uus sõnastus muudaks teksti stabiilsemaks, et see kajastaks paremini meie seisukohta. ja ma olen nõus äh, sellise kombinatsiooniga. seega ma võtan oma parandusettepaneku tagasi, välja arvatud juhul, kui te olete nüüd sellele vastu. ja sellisel juhul jääb kompromissettepanek kakskümmend üks selliseks, nagu ta oli alguses, nagu raportöör välja pakkus, ilma selle uue lisanduseta. ning siis on lahendatud enamik meie probleemidest. kas me võiksime siis hääletada kompromissettepanekut kakskümmend üks selle esialgsel kujul? mõned äh, fraktsiooni liikmed nagunii ei ole selle kompromissiga nõus, kuid nii on see alati. sest liberaalid on ju vastu. praegu on olukord selline, et meile on esitatud kompromissettepanek kakskümmend üks mis on esitatud korrektsel kujul. sellele on tehtud suuline muudatusettepanek, kuid sellist ettepanekut aktsepteeritakse ainult siis, kui komisjon on sellega nõus. juhul, kui komisjonis on liikmed, kes ei ole sellega nõus, siis äh, see võetakse tagasi. seega ma küsingi liberaalide käest, kas te olete vastu, te olete vastu, järelikult me hääletame lihtsalt kompromissettepanekut kakskümmend üks esialgsel kujul, kes on nõus. kes on vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud täiskogu istung võib seda ettepanekut äh, uuesti muuta. üks äh, neli üheksasada nelikümmend üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud me leppisime kompromissettepanekus kakskümmend üks nüüd lõplikult kokku ja seega me läheme edasi sada viiskümmend, sada viiskümmend on järgmine. sada viiskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kas kontrollime? sada viiskümmend, hääletus on alanud. Everybody voted, vote is closed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 ei siiski, sada viiskümmend neli, Janis Plašut ja Van Dalen, äh, sada viiskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kompromissettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletuid ja tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli. härra De Grandes, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja kontrollime elektrooniliselt, sada kuuskümmend neli hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud, kakskümmend kuus poolt, neliteist vastu vastu võetud sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime elektrooniliselt, sada seitsekümmend kaks hääletus on alanud kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend viis vastu, selgelt tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend on tagasi võetud, kompromissettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime. sada kaheksakümmend kolm, sada kaheksakümmend kolm, niisiis veel kord nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, seega tagasi lükatud kompromissettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa. see on lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt, arvan, et on vastu võetud, kuid kontrollime sada kaheksakümmend üheksa, Elka Traui äh, ettepanek, hääletus on alanud kõik on lõpetanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu ja vastu võetud. sada üheksakümmend kuus Van Daleni oma, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid kontrollime. sada üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. härra Vlasaki ettepanek ja hääletus on lõppenud. kaksteist poolt, kakskümmend seitse vastu, seega tagasi lükatud, enne näis küll, et jõud on võrdsemad. kompromiss kakskümmend kuus. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud kakssada üheksa. härra Rannar, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. kakssada üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ja vastu võetud. kaks kolmteist, kes on poolt? kaks kaksteist, kes on poolt, vastu? erapooletuid ja vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend seitse järgmiseks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaheksa järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus, Hannes Plaschert, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaks, kaks, seitse, härra Van Dalen, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend viis on järgmine, kes on poolt? jah, sest kakssada nelikümmend neli on tagasi võetud, kakssada nelikümmend viis, härra Frankenstein, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, Ranner, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada nelikümmend üheksa, mis peaks olema paragrahvi üksteist A pärast äh, pealkirja ja kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kes on, vabandust, kakssada viiskümmend neli, uus paragrahv neliteist A, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime kakssada viiskümmend neli. hääletus on alanud kõik on hääletanud, tagasi lükatud, seitseteist kahekümne ühe vastu. kakssada viiskümmend kuus, esimene osa on juba ära langenud, kuid teist osa peame ikkagi hääletama. kes on poolt? vastu? erapooletuid ja tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kuuskümmend üks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolt, kaheksateist vastu, õigesti tegime, et kontrollisime, kakssada kuuskümmend kaks äh, Tikau, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend neli ja kakssada kuuskümmend viis identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse, äh, suuline ettepanek äh, proua Wortmann koolilt. Mm, tekst on siin olemas, kas keegi on sellele vastu? ei, siis hääletame parandatud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja vastu võetud kakssada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa langes ära, sest tegemist on keelelise muudatusettepanekuga, mida ei hääletata. kompromissettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud kompromissettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? kontrollime, kakssada seitsekümmend kaheksa. paljud ei hääletanudki, kakssada seitsekümmend kaheksa hääletust on alanud. Everybody voted, vote is closed viisteist poolt, kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa Van Dalen, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis. lisandus, kes on poolt? vastu. erapooletuid, ähm, ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime, kakssada üheksakümmend viis hääletus on alanud. seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud kolmsada, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja kontrollime, kolmsada hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, üheksateist poolt, üheksateist vastu, tagasi lükatud kolmsada kolm, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmsada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmsada seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kaksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada viis, kolmsada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kolmsada neliteist, kes on poolt vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmsada seitseteist. see käib lõike kakskümmend punkt kaks kohta kolmsada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend, kolmsada kakskümmend proua Lichtenberger, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend kaks. proua Tikau, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa härra Elka Trau, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üheksa langeb ära. kolmsada nelikümmend kolm. kes on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletuid. kontrollime seda elektrooniliselt, arvan, et see on tagasi lükatud, kuid kontrollime kolmsada nelikümmend neli ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? viisteist poolt ja kakskümmend viis vastu, seega tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaheksa ja kolmsada nelikümmend üheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse Marinescu, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kolmsada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kolmsada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kuusteist, härra Vlasak, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend kaks ja kolmsada seitsekümmend kolm on identsed, kes on poolt, vastu er,, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek üks päris segane on see asi. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, ettepanekuid ähm,, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kaheksa ja üheksa identsed, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, eratuid ja vastu võetud. kakskümmend kuus, härra Ferber, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja, ja tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud nelikümmend kaheksa, Hannes, Hennis Plašet, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, kontrollime, viiskümmend üks, me kontrollime seda elektrooniliselt, see on siis põhjenduspunkt ka ja Gurmai ettepanek, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, seega tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. nüüd jõuame me arvamusteni. Envi lõige neli on esimene, mida peame hääletama. Envi lõige neli, ülejäänud langevad ära kompromisside tõttu. lõige neli, Envi, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud NV seitse. siiski ei. Teil on õigus, NV lõige viis, see on siis lisandus lõikele üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. NV seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud NV kaksteist vist oleme nõus, et see on järgmine. NV kaksteist osadena. esimene osa recognizes kuni emission reduction system ja teine kõik muu. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. NV viisteist. see on uus lõige üks A, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. ITRE kaheksa, kes on poolt? ITRE lõige kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja see on vastu võetud. ITRE kuusteist, ITRE kuusteist, kes on poolt, vastu ja erapooletuid tagasi lükatud. Eitre üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Regi seitse, Regi seitse osadena hääletamine, esimene osa highlights kuni sustainable transport mix ja teine osa kõik muu. esimene osa, kes on, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ning teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime teist osa, palun elektrooniliselt, regi seitse, teine osa, hääletus on alanud. Has everybody voted Vote.? kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. regi üheksa kahes osas kui te soovite rõhutada arhipelaagi, siis palun hääletage poolt, see on siis esimene osa, kes on vastu, erapooletuid. tundub, et regioonid said lüüa, seega esimene osa tagasi lükatud, teine osa. kõik ülejäänud siis, kes on poolt, vastu ja erapooletuid ning see on vastu võetud. ja reegi kümme jällegi osade kaupa hääletamine. esimene osa, kogu tekst, aga ilma sõnadega, ilma sõnadeta and identify kuni these earpods ja teine osa, teine osa langeb ära, kui esimene osa ära äh,, maha hääletatakse, nii et kes on esimese osa poolt? vastu? erapooletuid? see on vastu võetud, nii et me peame siiski ka teist osa hääletama, kes on poolt? vastu? erapooletuid? see on tagasi lükatud ning nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. hääletajaid nelikümmend, sellest paremaks ei lähegi, nelikümmend nendest poolt, vastu mitte kedagi, erapooletuid ei ole. seega ühehäälselt vastu võetud, me õnnitleme raportööri aga ei maksa veel ära minna, sest meil on veel vaja tööd teha. härra Alkat, Trui ongi järgmine. Change of personnel, thanks for that people suur tänu ja äh.... härra Grosch? jah, härra esimees. jah, kaks sekundit puhkepausi oleks väga hea. ma tahan nimelt kõiki kolleege tänada, sest äh, vaatasime läbi nelisada muudatusettepanekut ja tegime väga sõbralikku koostööd. tahan tänada ka kõiki fraktsiooni kaastöötajaid, ähm, saadikute assistente ja ka administratsiooni esindajad, sellepärast et tegemist oli tõesti väga raske tööga, aga me saime sellega hästi hakkama, aitäh! jah, suur tänu, ma arvan, et see kehtib kõikide raportite kohta, mida me täna siin hääletasin, sest nad kõik on olnud omal moel keerulised nüüd härra Elka Trui raport. kas võime hakata hääletama? ma arvan küll, et võime. Elka Trui ja Simson on veel järgi jäänud hääletada. jah, tõesti. oleme jõudmas lõpusirgele, see on see aeg, kui maratonis võidetakse ja kaotatakse medaleid. proua Tikau Äh, muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist äh, kukub ära, kaksteist proovid ikka koos muudatusettepanekutega kolm. kaksteist koos muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli kukub ära kaheksateist proua Tikalt äh, suuline muudatusettepanek, äh, mida tuleb eraldi hääletada. see oleks siis eraldi lõige kaheksa A, kas kellelgi on midagi vastu suulise muudatusettepaneku puhul? ei. kes on poolt koos suulise ettepanekuga vastu? erapooletu, vastu võetud. kolmteist kukub ära. viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üks raportööri poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa kukub ära, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja lõplik hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud härra Elka Troi üritab siin võimalikult kiiresti optimistlikult lõpetada, tal on õigus, kolmkümmend üheksa poolt, keegi pole vastu, keegi pole erapooletu, palju õnne härra Elka Troile. ja järgmine raport on esimehe raport, mis puudutab esimese raudteepaketi rakendamist okei okay.. Can I just remind me- kas võin teile meelde tuletada, lisaks sellele, mis ma eile ütlesin, et meil on muudatusettepanekud suulised lõigetel üks ja kaks, ehk siis, et lisada Bulgaaria nende liikmesriikide hulka, kes on reegleid rikkunud ja muuta number kakskümmend üks kahekümne kaheks. ma eeldan, et te olete selle suurse muudatusettepanekuga nõus. suur tänu ja ma pidin seda lihtsalt praegu siin ametlikult tutvustama, sellepärast kõigepealt äh, kakskümmend üks, kakskümmend kaks suuline muudatusettepanek, poolt vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kaks, kõigepealt muudatusettepanek äh, esimehelt liidame Bulgaaria poolt vastu erapooletu, vastu võetud. nüüd härra Marinesko ja muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuus härra Elka Truilt, jällegi kakskümmend üks, kahekümne kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, taga, vastu võetud. seitse kukub ära nüüd lõige neli, suuline muudatusettepanek jällegi minult poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, härra Pahhilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme, üksteist on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletu, vast-, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd kakskümmend kaks osade kaupa kahes osas esimene osa, kus öeldakse, et kahetsetakse, et investeeringute tase ja teine osa algab, kutsub liikmesriike üles ja nii edasi. kes on poolt esimene osa? vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm proodikalt, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt. Michael, palun, Michal, palun. kui me hääletame kahekümne viie üle, siis see ei tähenda seda, et kakskümmend kuus ära kukub, ma selgitasin seda juba eile, sellepärast et läbipaistvus ja mõistetavus ei ole kaasatud härra Kuuni muudatusettepanekusse. jah, tegeleme sellega siis, kui jõuame selle juurde, ütleb härra esimees ma ei taha ette rutata, kakskümmend viis härra Kunilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd kakskümmend kuus ja nüüd hääletame sinu oma üle poolt, vastu, erapooletu ja jälle sama tulemus, mul on kahju, aga see lükati tagasi. kakskümmend seitse härra Kunilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa ja kolmkümmend on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks. jah, kontrollime kakskümmend üheksa ja kolmkümmend ühes koos hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud tõepoolest. kolmkümmend üks Helga Truil, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis härra Kraamerilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üheksa härra Siilelt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, ära, kas võime kontrollida neljakümmend kahte elektrooniliselt? hääletus on alanud, nelikümmend kaks. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. nelikümmend viis järgmisena, eks ju, nelikümmend viis härra Krossilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletu. kas saaksime kontrollida neljakümmend seitse proua Tikalt, äh, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd lõplik hääletus resolutsiooni projekti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kolmkümmend kaheksa poolt, mitte keegi vastu, kaks erapooletut, vastu võetud. suur tänu kõigile. okei okay.. Where are we now? Intelligent uh,? Yeah, we can do the taxes. Mrs. Jensen is there and the acting director, Monsieur Paquet, is also there. Mrs. Jensen, I'm just going to give the. proua Jensen, teeme viieminutilise puhkepausi, kui tohib. niisiis jätkame kolmveerand kaheteistkümnest, kui arutame proua Jenseni raportit. ärge kuhugi kaduge Okay, colleagues, can we sit down and start again? kallid kolleegid, istuge maha, alustagem tööga. uuesti proua Jenseni raport. proua Jenseni raport, mis puudutab intelligentseid transpordisüsteeme ma andsin teile hea meelega viieminutilise pausi, sest teadsin, et olete väsinud mul on nüüd hea meel, et äh, lubate nüüd jätkata ja nüüd proua Jensen, palun. Thank you, chairman uh,. I must say I admire the suur tänu, tuleb tunnistada, et ma imetlen seda distsiplineeritust, millega te hääletamise läbi viisite. me, meil oli isegi jah, aega viieminutiliseks pausiks, te olite selle ära teeninud. mina räägin siin soovitusest viimase hääletuse, lõpphääletuse soovitusest transpordi valdkonnas. kolleegid vahest mäletavad, et selle õigusakti mõte on sisse tuua standardid intelligentsete transpordisüsteemide jaoks maanteetranspordis aitamaks kaasa nende süsteemide levikule. selle kallal töötanud inimesed on mõistnud, et midagi tuleb ette võtta, sest turg ise ei ole suutnud ennast reguleerida. et töötada siis välja, et aidata kaasa nende süsteemide laiemale levikule, mis läbi meie transpordisüsteemid oleks tõhusamad ja keskkonnasõbralikumad parlamendis pärast seda, kui komisjon tutvustas antud paketti, kuhu kuulub siis tegevuskava ühelt poolt ja teiselt poolt õigusloomeline ettepanek, millega loodaks standardeid paika panev komisjon. meie siis viimistlesime neid standardeid. me ütlesime, et need standardid, mis paika tulevikus pandakse, peaksid olema seotud ka tegevuskavaga. pärast meie esimese hääle, lugemise hääletust enne valimisi kinnitati esimese lugemise valimistulemus pärast valimisi Rootsi eesistujaga toimusid pikad läbirääkimised, nemad tegid suurepärast tööd veenmaks nõukogu, et meil on tarvis õigusakte selles valdkonnas, liikmesriigid seda üldse ei soovinud ja neile tekitasid palju muret kulud, mis tegelikult on suhteliselt väikesed võrreldes teiste infrastruktuuri investeeringutega, nii selles kui teistes valdkondades. aga me suutsime kokkuleppele jõuda see kokkulepe sarnaneb vägagi parlamendi seisukohaga, et meil on neli prioriteetset valdkonda ja parlament pani ka omalt poolt pal-, paika neli spetsiifilist tegevust, andmete kogumine, äh, reisiinfo, keskkond ja ka turvalised parklakohad. neid tegevusvaldkondi lõpuks sai kuus kokku, aga ettepanek on põhimõtteliselt sama, mis parlamendi oma. parlamendi ja nõukogu vaheline peamine erimeelsus tulenes nende standardite ellurakendamisest para-, nõukogu ei soovinud, et neid äh, rakendataks automaatselt. ja otsustati, et aasta aega pärast äh, standardi vastuvõtmist läbi, aasta aja jooksul pärast standardi vastuvõtmist läbi kaasotsustusmenetluse otsustatakse siis, kuidas see standard ka ellu rakendatakse. niisiis, lahendus on olemas, võib-olla pole see kõige optimaalsem, aga lahendus on ta siiski et niisiis standardid rakendatakse kindlasti ellu. ja viimane probleem, probleem oli, et Lissaboni leping jõustus pärast meie kokkulepet ja äkitselt ei olnud tegemist enam komitee menetluse, vaid delegeeritud aktidega. ja siin oli kaks probleemi kohe, kõigepealt lemmikloomade transport ja siis äh, IT need olid sellised pilootprojektide, piloot äh, äh,, äh, delegeeritud aktide pilootprojektid. meil oli siis tarvis tõlgendada, kuidas need delegeeritud aktid töötavad täpselt. aga nüüd lõpptulemus minu arvates on hea, ma soovitan seda teil kõigile, et, et ma soovitan teil nii siin kui täiskogul poolt hääletada. üks asi veel, eriti just rohelistele Te vast mäletate, et härra Kustatšer, kes ei ole enam siin saadik, keskendus eriti asjaolule, et intelligentsed transpordisüsteemid ei ole tegelikult intelligentsed ja ta esitas ka muudatusettepaneku. see läks täiskogul läbi, nõukogu nõustus sellega, see läks läbi isegi õigusteenistuse arvamusest, ise, isegi keeleteenistuse arvamusest. seega te võite härra Kustatšerile edasi öelda, et tema mõte, et intelligentsed transpordisüsteemid tegelikult intelligentsed ei ole, läks läbi. suur tänu. ja vahel ilmselgete asjade väljaütlemine võib poliitikast täiesti tippu viia. suur tänu. ja ma kordan veel üle selle, seda, mis ma ütlesin proua Jensenile ja variraportöörile, et, et te olete teinud suurepärast tööd. nagu te ära märkisite, et finišijoone lähenedes tekkisid meil kohe uuesti institutsioonide vahelised probleemid delegeeritud aktidega. keskkonnakomisjoni kolleegid tegelesid seal nende lemmikloomade passidega vist aga igatahes Transpordikomisjon oli teerajajaks. igatahes teie raportöörina ja teie variraportöörid tegid väga head tööd, jõudmaks siia, kus me praegu oleme. niisiis, ma olen teile väga tänulik. härra Koch, Rahvapartei. jaa, vielen Dank, es gibt jah, suur tänu, polegi väga palju lisaks vaja öelda, tahaksin lihtsalt toonitada seda, mida proua Jensen siin juba ütles ja oma fraktsioonil äh, soovitan sajaprotsendiliselt selle raporti poolt hääletada, suur tänu! suur tänu, proua Tsikau, sotsiaaldemokraadid! mulțumesc, domnule președinte, vreau și o să o felicit pe doamna Jensen. suur tänu, härra esimees! ka mina tahaksin õnnitleda proua raportööri. ta töötas kõvasti ja hästi ning ma tahaksin ka soovitada, et me võtaksime selle raporti vastu. see töö ei olnud kohe kindlasti mitte lihtne, mõeldes sellele, millised olid meie esialgsed soovid. me soovisime Euroopa tasandil poliitikat selles valdkonnas, kuid meil ei olnud võimalik seda kõike automaatselt rakendada. nüüd oleme saanud Euroopa Liidus raamistiku ja see on parim kompromiss, millele võisime jõuda nõukogu tuli suures osas meie soovidele vastu ja väga hea mõte oli saata parlamendi poolt läbirääkijad nõukogusse. suur tänu proua Jensenile. meil on nüüd lõpuks olemas tegevuskava töötamaks välja intelligentseid transpordisüsteeme maanteetranspordis ja me seisame väga huvitava tee alguses. kohe kindlasti on meil vaja tulevikus veel selle küsimuse üle rääkida. suur tänu, proua Tikau ja nüüd proua Lichtenberger Roheliste nimel. jah, suur tänu. suur tänu raportöörile. ma annan tema sõnad edasi ka kolleeg Gustatšerile. me olime ühel nõul, et omadussõna intelligentne on sõna, mis selgelt kirjeldab äh, elavaid äh, olendeid, mitte aga asju. tahaksin teile meenutada, et nüüd on kaks uuringut, mis tõestasid, et tehniline ohut-, tehniliste ohutus, nii-öelda tehniliste ohutusvidinate olemasolu viib inimeste tähelepanu muudele asjadele ja seetõttu õnnetuste arv tõuseb aga nüüd tähtis on küsimus äh, delegeeritud äh, aktide kohta. see on väga tähtis küsimus, sest peame mõtlema, kuidas seda tõlgendatakse, sest sellest oleneb tulevikus väga palju. kõikide sarnaste küsimuste puhul peaksime nüüd äh, eriliselt säilitama parlamendi õigusi, kuna nõukogu üritab meile kaikaid kodaratesse loopida. seepärast vaadakem, kuidas edasi liikuda. ja mis puudutab sisulist poolt, ähm, oleme natuke tagasihoidlikumad kui teised, võib-olla tõesti seal muudatusettepanekuid tuleks veel vaja teha ja mul on väga hea meel, et automaatset rakendamist pole ette nähtud, sest see viiks meid eksiteele, aitäh! suur tänu, proua Lichtenberger ja nüüd komisjoni nimel härra Pakei Thank you very much, Mr Chairman uh, and thank suur tänu, härra esimees, suur tänu ka proua Jensenile tema soovituste eest, need on väga tervitatavad. ITS-i ja tegevuskava kallal töö käib, nagu te teate, ja loodetavasti suudame me selle õigusliku raamistiku paika panna, et me saame intelligentsete transpordisüsteemideni lõpuks ka jõuda. suur tänu veel kord proua Jensenile ja palju õnne teie komisjonile viimaste kuude edu eest. suur tänu suur tänu, et te ka siia varem tulite, et me saime seda küsimust ajakavast varem arutada. Ann, kas on veel midagi lisada? meil peab olema muudatusettepanekute tähta, esitamise tähtaeg, sest reeglid nii ütlevad. aga loodetavasti saadikud lepivad selle leppe, kokkuleppega nii sellisel kujul, nagu ta on, muudatusettepanekuid ei esitata, see tähendab, et me saame kahekümne teisel juunil selle vastu võtta. tähtaeg on siis kahekümnes juuni, hääletame kahekümne teisel juunil ja juulis on see täiskogul. loodetavasti ega muudatusettepanekuid ei esitata ja me saame teie soovitusega edasi minna. suur tänu veel kord! hommikune istung on nüüd sellega lõppenud. kohtume